muudatusettepanekute esi, esitamise tähtaeg on seitsmes märts kell seitse õhtul ning hääletamisele läheb kalender kolmapäeval, üheksandal märtsil kell kaksteist päeval. nagu te näete, samasugune protseduur kehtib nii kahe tuhande kaheteistkümnenda kui kolmeteistkümnenda aasta kalendri kohta. Joe Higgins ja Alan Kevins on mind teavitanud kirjalikult sellest, et nende mandaat on läbi saanud parlamendiliikmetena Euroopa Parlamendis, sest nad valiti Iiri parlamenti. Euroopa Parlament võttis teatavaks selle informatsiooni ning vastavalt äh, kodukorrale, mis puudutab